komisjonilt halvenevast, halveneva humanitaarolukorra kohta Sri Lankal. ootame, kuni proua volinik on oma kohale asunud, tore. niisiis võime alustada oma arutelu, kõigepealt saab sõna välisasjade komisjoni esindaja neljaks minutiks. proua Isler-Begän, palun, neli minutit monsieur le président euh, madame la commissaire euh, chers collègues president volinik daamid ja härrad kõigepealt sooviksin ma tänada komisjoni esimeest kes ol- nõustus öö, äh, menetluskorra reegliga üheksakümmend üks, misläbi me saime selle resolutsiooni esitada. eelmisel täiskogu istungil meil juba kiireloomuline resolutsioon vastu võeti Sri Lanka küsimustes. ja ilmselgelt parlament äh, nõustus ka tänaõhtuse aruteluga. samuti tahaksin ma tänada teid, proua volinik, et te siia üldse kohale tulite, see on üsna kummaline ajahetk muidugi praegusel hetkel, aga ma arvan, et me peaksime välja saatma tugeva poliitilise signaali Sri Lanka valitsusele. me soovisime vastu võtta resolutsiooni, mis näitab, et äh, iga päev olukord halveneb. ja äh, et me oleme teadlikud sealse rahva arvamusest Euroopas ole, elavad Sri Lankalased teavitavad meid pidevalt oma perekondade olukorrast ning sellest, mis toimub Sri Lankal. seal, sealne rahvastik peab ela, elama läbi kohutavaid tragöödiaid ning umbes sada viiskümmend kuni kakssada tuhat inimest on vaja evakueerida. vabaühendused on meid teavitanud, et seda tuleb teha meritsi aga minu küsimus on, kuhu need inimesed peaksid siis minema? täna ma kohtusin ühe inimesega, kes sündis öö, Sri Lanka põgenikelaagris ja elab praegusel hetkel Euroopas. aga kui need inimesed lahkuvad, kuhu nad siis minema peaksid? meie soovime, et saavutatakse relvarahu, seda me ütleme ka oma resolutsioonis olgu see siis äh, ajutine või alaline relvarahu, igal, igatahes peab ta olema kohene. et äh, need inimesed saaks äh, evakueerida. me teame, et inimesi on tapetud, ka täna tuli sellest uusi teateid ning oma resolutsioonis ütleme me, et Sri Lanka valitsus peab konsulteerima vabaühendustega ning riikidega, kes on valmis selle konflikti lahendamisele kaasa aitama. samuti soovime me, et Euroopa Liit annaks toidu ja ravimite abi. oma fraktsiooni nimel ja see oli ju algselt Roheliste algatuste resolutsioon oma fraktsiooni nimel soo-, soovin ma, et seda küsimust võetaks väga tõsiselt kõikide meie kolleegide poolt, kellel on erinevad huvid selle riigi suhtes. juba mõnda aega on erinevad fraktsioonid soovinud arutelu Sri Lanka küsimuses, aga parlamendi sisepõhjustel ei ole me saanud seda arutelu korraldada kuigi olukord halveneb iga päev. kuna te, proua volinik, siia täna olete juba tulnud, siis ma esitaksin teile veel ühe küsimuse. Euroopa Liit äh, näib olevat üks võimalikke äh, konflikti lahendajaid. kas praegu oleks mõistlik äh, kaaluda mingisugust üksust, üksuse loomist, mis aitaks selle konflikti lahendamisele kaasa. kui me soovime, et Euroopa Liitu võetaks maailmas tõsiselt, peaksime me aitama kaasa ka konfliktide lahendamisel üle, ülejäänud maailmas. võib-olla peaks selline üksus siiski loodama mis aitaks kaasa Euroopa Liidu kohalolekule ning sõnumi saatmisele Sri Lanka valitsusele, suur tänu. E suur tänu. tere tulemast, äh, volinik Ferrer-Valdner, palun, teil on sõna. auväärne proua Isler-Began üks Tokyo kaasestistujatest Sri Lanka rahuprotsessis on Euroopa Komisjon ning mina olen selle, nende nimel jälginud seda protsessi tähelepanelikult. me oleme vägagi mures praeguse olukorra üle ning ka humanitaar tagajärgede üle. seda muret avaldati ka KRK-i kahekümne kolmanda veebruari järeldustes ning ka ühisavalduses, mis avaldati kaasistujate poolt kolmandal veebruaril eriti tekitab meile muret tuhandete kodu kaotanud inimeste olukord, kes on lõksus selle võitluse tõttu Põhja-Sri Lankas. meil ei ole tegemist ainult kriisi, vaid juba humanitaarkatastro-, katastroofiga. seda kinnitavad erinevad sõltumatud allikad, kaasa arvatud ÜRO ja ICRC. hiljutine avaldus, et äh, avatakse kaks äh, põhja ja lõuna suunas liikuvat evaku-, evakueerimisteed, on tervitatav, aga me tahaksime teada, kuidas see praktikas toimib. me oleme kõiki osapooli, äh, Tamiili tiigreid ning ka öö, Sri Lanka ametivõime üles kutsunud kaitsma tsiviilelanikkonda vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele ning lubama neid inimesi vabalt konfliktitsoonist eemale liikuda. ning mõlemad pooled vastutavad tsiviilelanike äh, ohvrite suurenemise eest viimastel kuudel. me kõik vastutame inimelude päästmise eest Sri Lankal, seda kinnitas ka härra John Holmes, ÜRO ase peasekretär, kes juhtis tähelepanu suurtele ohvrite hulgale, seda on teinud ka ICRC. komisjon on veendunud, veendunud, et selle kriisi tulemus mõjutab pikaajaliselt rahu ühtsust ja leppimist Sri Lankal ning seetõttu toetame me vägagi John Holmesi üleskutset Sri Lanka valitsusele lõpetamaks vaenutegevus, et tsiviilelanikkond saaks evakueerida ning toetame ka üleskutset Tamili tiigritele eh, laskma neid inimesi lahkuda ning lõpetada vaenutegevus. samuti soovime me, et Tamili tiigrid paneks relvad maha, kahjuks aga ei ole seda üleskutset kuulda võetud, seda on pigem ignoreeritud. me arvame, et Sri Lanka valitsusel on kohustus kaitsta kõiki oma inimesi ning eh, tagada humanitaarne relvarahu, seda ütles ka nõukogu oma viimastes järeldustes, tuleb tagada, et äh, haavatud saaks lahkuda ning et äh, saaks äh, sinna piirkonda vedada toitu ja ravimeid, seda soovi, soovis eelmisel nädalal ka India. meile tekitab vägagi muret in, in, sealse piirkonna humanitaarolukord, eriti mis puudutab inimrööve, kohtuväliseid tapmisi ning ka meedia olukorda. on oluline, et valitsus ähm, üritaks äh, eriti just neid kuulsamaid kuritegusid lahendada. karistamatus on vastuvõetamatu ning komisjon on veendunud ning ma isegi olen veendunud, et Sri Lanka etnilisele konfliktile sõjalist lahendust ei ole on tarvis dialoogi, mis viiks poliitilise lahenduseni, jätkuva rahuni ning leppimist saab saavutada ainult läbi nende murede lahendamise, mis tekitasid selle üle, ülestõusu ning tuleb lahendada kõikide kogukondade probleemid. kaasistujana olen ma alati öelnud, et ainult poliitiline lahendus Äh, on võimalik, äh, me pakkusime välja juba lahenduste paketi, mis korraks äh, päevakorrast maha võeti, aga see tuleb uuesti päevakorda seada, suur tänu. suur tänu, nüüd saab sõna fraktsiooni, Rahvapartei nimel härra Tännok. kaks minutit. president, Sri Lankas brutal president, Sri Lanka tsiviilkonflikt äh, lõpuks on lõppemas, see ei tähenda muidugi veel, et tingimata lõpeb terroristlik tegevus Tamili tiigrite poolt. Äh, me peaksime, ei tohiks taotleda alaliste vaerahu, sest äh, see võimaldaks tiigritel vaid ümber grupeeruda. tuleks saavutada olukord, kus nad oma relvad maha panevad, pikaajaline vaherahu oleks katastroof, sest varasem on näidanud, et Tamili tiigrid on äh, halastamatud, verejanulised ja täiesti õigustatult Euroopa Liit ja USA käsitlevad neid terroristliku organisatsioonina. me peaksime äh, toetama riigi presidenti ei saa toetada presidenti, kes on äh, tekitanud katastroofi sellel saarel. paljud tsiviilelanikud on jäänud vangi saarele, neil peab lubama äh, lahkuda, et armee saaks oma pealetungi lõpetada. Äh, Tamili tiigrid äh, kasutavad tsiviilelanikke inimkilbina. rahvusvaheline üldsus äh, kutsub neid üles alandma ja looma ajutise humanitaarkoridori nende inimeste lahkumiseks Nende inimeste lahkumine konfliktitsoonist on äh, oluline edasise veresauna vältimiseks. armee kannatus on aga mm, piiratud, äh, sest kardetakse, et ka Tamiili tiigrite esindajad põgenevad äh, koos tsiviilelanikkonnaga, varjates end nende hulgas me tahame näha eh, nii eh, vaherahu ja tsiviilelanikkonna lahkumist kui ka Tamiili tiigrite lõplikku hävitamist ja tuleks eh, jagada võrdselt võimu unitaarsest Sri Lanka riigi. aitäh, Robert Evans sotsiaaldemokraatide nimel viis minutit aitäh, ma tervitan seda arutelu äh, voliniku kohalolekul, keda ma tahan tänada tema tõsise avalduse eest. tegemist on väga tähtsa teemaga, aga on kahetsusväärne muidugi, et me arutame seda õhtul kell üksteist, kui nii vähe inimesi on kohal. aga ma arvan, et kohalolek ei äh, tähenda väike kohalolek ei tähelda, et äh, parlamendiliikmed ei tunneks muret selle teema pärast ja samamoodi avalikkus me oleme tõesti väga mures selle teema pärast ja olukord on edasi arenenud ja nagu Isler Pegun ütles alguses, me peame omalt poolt saatma tõsise signaali selle järjest halveneva olukorra kohta. ma toetan resolutsiooni, mis on välja pakutud, välja arvatud üks sõna selles, ajutine Ehm, ja ma ei ole üldse nõus härra Tänaki sõnakasutusega, kus ta ütles, et pikaajaline vaherahu eh, oleks katastroofiline. kallid kolleegid, ma tahan teile öelda, et me ei ole huvitatud ainult ajutisest vaherahust, igas maailma konfliktis eh, on parlament eh, taotlenud alalist vaherahu, mis looks võimaluse diplomaatiliseks tegevuseks, dialoogiks, nii et äh, see rahume-, et meil võiks tekkida rahumeelne mitmerahvuseline ühiskond, mida soovis ka härra Tänak. Äh, roheliste muudatusettepanek äh, number üks on vastuvõetav ja ma arvan, et ajutine relvarahu tähendab seda, et hiljem äh, sõjategevus uuesti jätkub, aga seda ei soovi ju keegi, see tähendaks rohkem kannatusi, rohkem humanitaartragöödiat ja ma ei usu, et keegi, ka äh, ükskõik missugune parlamendiliige siin sooviks sellist tulemust Äh, muudatusettepanek number kaks, ma kiidan selle heaks, sest sellega mõistetakse hukka kõik vägivallaaktid, ükskõik kelle poolt need on toime pandud, ükskõik kumma konflikti osapoole poolt. mis tahes vägivalda ei saa me heaks kiita, kaasa arvatud hiljutine enesetapurünnang, millele samuti on viidatud. siis muudatusettepanekud kolm, neli ja viis ja kallid kolleegid, äh, ma loeksin ette lühikese lõigu kirjast, mille ma sain äh, Sri Lanka parlamendi liikmelt kuupäevaga kümnendast märtsist. seal on öeldud, ma tahaksin pöörata teie tähelepanu tsiviilelanike hukkumisele, äh, sealhulgas näiteks äh, kobarpommide kaudu, mida Sri Lanka valitsus jõud äh, on rünnanud äh, turvatsooni, kasutades igasuguseid äh, lõhkematerjale, millest paljud on keelatud enamikus riikides. kobarpommidega sai hulka üle saja kolmekümne inimese, sealhulgas palju lapsi. haavata sai üle kahesaja inimese. ma ei usu, et keegi teist arvab, et see on välja mõeldud. ma arvan, et me kõik peame tegema kõik endast oleneva selleks, et teha lõpp taolisele vägivallale. selle inimese kolleeg Kanakat Rakum, kes elab selle nõndanimetatud turvatsooni keskmes, ütles, et ähm, esimesest jaanuarist kuuenda märtsini on üle kaasa viiekümne kahe tuhande viiesaja neljakümne nelja inimese surma saanud ja väga paljud on vigastada ja haavata saanud. Sri Lanka armee aga endiselt pommitab seda piirkonda, tappes kolmkümmend, nelikümmend inimest päevas. kallid kolleegid, ma ei usu, et need andmed oleksid välja mõeldud. ja eh, nagu ütles ka volinik, valitsusvälised organisatsioonid üle maailma, kes on koha pealt mingeid kontakte saanud, kinnitavad seda. muudatusettepanek number kuus Äh, John Holmesi raport, mm, viitaksin sellele, mille ma sain äh, temalt, need äh, sõnad, kus ta ütleb, et on tõsine ülerahvastatus teatud transiitpunktides. minu muudatusettepanek kuus käsitleb seda teemat ja me peame tundma muret nende laagrite üle. kui keegi tahab näha pilte nendest laagritest, mis mulle on saadetud, siis te võite pöörduda minu poole. jällegi, ma arvan, et need ei ole fabritseeritud, vaid eh, tegelikud. komisjoni esindus Sri Lankal jälgib olukorda tõsiselt. edasi muudatusettepanek number seitse, kaheksa, üheksa. seitse ja kaheksa eh, tugevdavad veel esialgset avaldust eh, viidetega sõjatsoonile tsiviilelanike vajadusi peab täitma ja peab tagama täieliku juurdepääsu mitte ainult võitlustsoonile, vaid ka humanitaartsoonile ja laagritele. ma arvan, et kõik siin parlamendis toetavad äh, humanitaarorganisatsioonide tööd Sri Lankal. muudatusettepanek üheksa äh, soovitab, et me saadaksime selle ka ÜRO peasekretärile. tegemist on humanitaarkriisiga, nii nagu pealkirjas on näha ja meie kolleegid peame tegema kõik, mis meie saame teha. tahaksin tänada rohelisi ja tahaksin kutsuda üles kõiki kolleege toetama neid muudatusettepanekuid ja tegema seda fraktsioonide üksmeeles. aitäh. edasi Istar Benguin uuesti. remercie suur tänu. ma sooviksin tänada proua Ferrero Valderit temapoolse panuse eest ja vastuse eest äh, vabaühenduste ja inimeste üleskutsele, kes on väga keerulises olukorras. olukord on sarnane kahe tuhande kuuenda aasta situatsioonile Birmas kus äh, hunta ei lubanud äh, humanitaarabi viimist Birmasse. Äh, tahaksin pöörduda siin kolleegide poole, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni kolleegide poole, sellepärast et austatud kolleegid, me peame siiski olema mõistlikud. on see kiireloomuline küsimus, me väljendame siin Euroopa Parlamendi seisukohti ja ma ei soovi, et ähm, meil tuleksid siin äh, sisse eriarvamused, kui me hakkame rääkima püsivast või ajutisest äh, relvarahust. tõesti, olgem mõistlikud härra Tänok. proua volinik ju ka ütles, et äh, relvastatud konflikt ei lahenda konflikti. kui me nõuame ajutist relvarahu, siis äh, me oleme vastutustundetud äh, inimeste suhtes, kes seal elavad nad juhitakse sellega põhimõtteliselt äh, ebakindlasse tulevikku, kas me peaksime siis seda lubama? me ju ometi räägime inimestest, kellele see piirkond kuulub. ma usun, et me peaksime tõesti neid küsimusi väga ettevaatlikult käsitlema ja palun võtke tagasi muudatusettepanekud, et meil oleks võimalik esindada ühist seisukohta ja saada välja tugev poliitiline signaal kogu maailmale. suur tänu. nüüd äh, teised kõnelejad, kes on nimekirjas, kõigepealt äh, härra Jeffrey Van Orden, kaks minutit president, meil ei tohiks olla illusioone selle sõja kohutavate mõjude osas tsiviilelanikele ning me peame andma oma parima, parandamaks nende olukorda ning andma neile kõvasti humanitaarabi. seetõttu võttis parlament vastu oma kiireloomulise resolutsiooni Sri Lanka küsimustes vähem kui kolm nädalat tagasi. juba aastakümneid on Sri Lanka kannatanud terroristide all äh, äh eriti just tammitiigrite tõttu. ei ole ei saa võrrelda demokraatliku valitsuse relvajõudusid ning terroriste. Tameli tiigrid olid need, kes äh, täiustasid enesetapurünnakut äh, terroristliku taktikana, nad kasutasid lapsi ja naisi äh, terroristlikel rünnakutel, nad on kasutanud naisi ja lapsi inimkilbina, nad on vastutavad tuhandete surmade eest üle Sri Lanka ning paar nädalat tagasi tapeti enesetapurünnakus islami pidustuste jooksul nelikümmend inimest nüüd on Tameri tiigrite lõpp äh, lähedal ning tüüpilisel kombel hakkavad, äh, pöörduvad nad rahvusvahelise üldsuse poole abipalvega. Äh, osad siin parlamendis ei olnud meie parlamendi enamuse poolt vastu võetud resolutsiooniga rahul ning täiesti ebamõistlikult soovivad nad hukka mõista nüüd Sri Lanka valitsuse. me ei saa toetada muudatusettepanekuid, mis põhinevad äh, Äh, põhjendamatutel ning absurdsetelgi äh, äh, süüdistustel, nagu seda tegi härra Evans, või mis põhinevad mingisuguse ühe vabaühenduse väidetel. me ei saa siin ümber lükata ju valitsuse väiteid, et nad ei ole teadlikult ühtegi tsiviilelanikku pommitanud. ning mõned päevad tagasi kutsus ÜRO peasekretär Tamili Tiigreid üles tõmbama tagasi oma võitlejad ja relvad tsiviilelanikkonna hulgast eh, ning ait-, ning lubada neil lahkuda, et leevendada nende kannatusi. Euroopa Liit on mõistnud hukka Taveli tiigrite tegevuse eh, eh, tsiviilelanike lahkumise vältimisel ning meie parlament saab ainult üles kutsuda Tameri tiigreid relvi maha panema ning vabastama tsiviilelanikud oma haardest siis saab neile viia humanitaarabi, inimesed saavad hakata ootama paremat elu ning kõik, terve Sri Lanka saab uuesti hakata ajama demokraatlikku poliitikat ning üles ehitama oma jõukust kõikide kodanike jaoks, olles vaba terroristlikust survest, suur tänu. suur tänu, härra Lainen saab sõna kaheks minutiks. tänan meil on vaja tõesti poliitilist lahendust, mitte militaarlahendust äh, Sri Lankal. ma olen äh, Lõuna-Aasia delegatsiooni liikmena käinud Sri Lankal mitu korda. Nad tõesti igatsevad seal Sri Lankal rahu pärast kahtekümmet viit aastat vägivalda. selles sõjas peab Tamili tiigrite organisatsioon loomulikult tegema omapoolsed sammud, mida ta ei ole teinud. kahekümne kolmandal äh, veebruaril kutsusid välisministrid veel kord üles Tamili tiigreid alla andma, relvadest loobuma, aga riigis, kus on olnud kakskümmend viis aastat äh, terrorit, valitseb loomulikult kaos ja korratus. ma mõistan hukka loomulikult Tamili tiigrite meetodid. juba nädalaid saame me infot selle kohta, et väikesel maakitsusel nad hoiavad sisuliselt vangis üle saja tuhande inimese ja silmanägijad, kes on seal kohapeal, on öelnud, et äh, on lastud maha inimesi, kes proovivad äh, piirkonnast lahkuda. me peaksime loomulikult äh, kutsuma üles Tamili tiigreid sellist tegevust lõpetama. tsiviilisikud on mõlemalt poolt tule all selles sõjapiirkonnas. meil tuleb nõuda rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist ja humanitaar abi kohaleviimise võimaldamist. tegemist on kriisiga, mis on kaasa toonud palju ohvreid. me peaksime ette valmistuma ka sõjajärgseks olukorraks. me peaksime pakkuma Sri Lanka põhiseaduse kaudu Tamili piirkonnas elavatele inimestele mõttekat autonoomiat, Euroopa Liit peab andma omapoolse panuse sellesse protsessi täna. suur tänu, nüüd jätkame vaba mikrofoniga. üks minut, härra Rüübik kõigepealt. tänan äh, härra president, austatud volinik, Ferrero Valdner, lugupeetud daamid ja härrad ma usun, et see, mida ütles proua volinik, ehk et sõjaline lahendus ei ole võimalik, see peaks äh, tõesti Sri Lankas olema ajakirjanduse esikülgedel. järjest rohkem on äh, valitsus küll teinud seal omapoolseid pakkumisi, aga nende kommunikatsioonistrateegia ei ole olnud piisav. ka välismõjud teevad keerulisemaks selle kriisiga toimetulemise. meil tuleb panustada majandusolukorra parandamisele, infrastruktuuri tugevdamisele võib-olla oleks võimalik ka vahendajad leida sellesse konflikti. suur tänu. üks minut, järgmine kõneleja. see, mis toimub hetkel Sri Lankal, oli ennustatav juba aastaid. tegemist ei ole ainult humanitaarkriisiga pärast äh, aastaid äh, kestnud eraldumispüüdeid äh, Kirde Sri Lankal vahendas Norra läbirääkimisi tamiilide ja teiste kogukondade vahel. kahe tuhande kuuendal aastal katkestas Sri Lanka valitsus rahuläbirääkimised ja hakkas panustama sõjalistele vahenditele. tegelikult peaksid mõlemad äh, kogukonnad Sri Lankal elama rahulikult, aga praegu on olukord muutunud veelgi keerulisemaks ja rahumeelne perspektiiv on lükkunud kaugesse tulevikku, me peaksime tagasi tulema rahuläbirääkimiste juurde, ilma et oleks meil võitjaid ja kaotajaid. suur tänu! me peame nüüd äh, tähelepanu pöörama tsiviilelanikkonna äh, saatusele ja õige on see, mida ütles ministrite nõukogu kahekümne kolmandal veebruaril, meil on vaja kohest relvarahu ja meil tuleb vältida humanitaarkatastroofi jätkumist inimesed, kes on lõksus seal sõjapiirkonnas, peaksid äh, saama kaitse ja on täiesti ükstapuha, kas Tamili tiigrid või Sri Lanka valitsusväed äh, vastutavad nende tsiviilelanikkonna vastu suunatud rünnakute eest ja tahaksin öelda siin kolleegile endisest koloniaalriigist, kes siin varsti soovib meie fraktsioonist äh, lahkuda, et tundub, et te olete sisepoliitiliselt natuke motiveeritud, äh, muudkui materdate Tamili tiigrite organisatsiooni ja tundub, et te peate sellega silmas teatud segmenti oma valijatest. suur tänu lõpetuseks proua Ferrero Valter. proua voliniku mikrofon ei olnud sisse lülitatud. protseduuriline küsimus. ei, ma lihtsalt äh, näitasin kolleegile seal, et ma soovisin ka sõna vaba mikrofoni ajal, mul on ju selleks õigus. okei okay, uh.... Thank you, thank you very One much, president. Okay olgu üks minut. ma teen väga lühidalt, ma sooviksin õnnitleda ja, ja mina sain presidendi pilgu enda peale ja mul on selleks õigus, et ma nüüd sõna võtan. ma soovin tänada siin härra Maierit tema märkuste eest. ta, temagi kiitis Erik Soldheimi äh, suurepärast tööd Norrast, ma kohtusin temaga kümme aastat, äh, kümme päeva tagasi Oslos ja jah, tõepoolest me peame muretsema tsiviilelanike pärast ning ma panen kolleegidele ette, et kõikidest muudatusettepanekutest siin on kõige olulisem muudatusettepanek üks, mis kutsub üles kohesele ning täielikule relvarahule. see peab tulema kasuks kõikidele Sri Lanka inimestele. meil on nii palju tõendeid, neid ei ole kaudsed üldsegi, suur, näiteks äh, Sri Lanka valitsuse tervishoiuteenuste äh, osakonna tõendid selle kohta, kuidas tsiviilelanikud kannatavad ja kui kohutavas olukorras nad elavad. sellega tulevad kaasa ICRC, ÜRO, Euroopa Komisjoni ja Hollandi ametivõimude tõendid. ning kogu tänase arutelu mõte on tegelikult ju kohut-, humanitaarolukorra kohutavamaks muutumine Sri Lankas ning me peame andma oma parima, et seda lahendada ning äh, ma arvan, et me ai-, suuma-, suudame neid aidata. suur tänu! auväärsed saadikud, ma rakendan reeglit väga ra-, rangelt, ma sain sõna anda viiele inimesele, andsin seda kolmele, seega sai sõna ka härra Evans. ning nüüd proua volinik. suur tänu, auväärsed parlamendisaadikud tegemist on väga olulise aruteluga, kuigi see oli üsna lühike ja üsna hilisel ajal. Te peaksite teadma, et komis-, selle komisjoni mandaadi algusest olen ma kaaseesistujana vägagi tegelenud Sri Lanka küsimusega ja teatud hetkedel on meil olnud ka lootust, kuigi üsna ammu. see lootus on aga haihtunud, Genfi protsess, kus ma isiklikult osalesin, oli väga keeruline, Sri Lanka valitsuse jaoks, aga kahjuks see protsess ikkagi lõpuks ka lagunes. ma olin valmis minema ka põhjapiirkondadesse hakkavaks vahendajaks, nagu seda tegi ka minu eelkäija Chris Patten, aga põhjapiirkonnad ei olnud valmis härra Prabakanil ametlikult oli põhjuseks kas äh, tuulerõuged või midagi sellist praegusel hetkel ma nõustun eriti härra Kaaleriga. ja see on ka minu enda peamine äh, mõte. me peame esikohale seadma inimesed, humanitaarolukorra. väga sageli oleme me olnud Sri Lankas kõige suuremaks humanitaardoonoriks. üheksakümmend miljonit eurot andsime me kahe tuhande kaheksandast üheksanda aastani see raha on kanaliseeritud läbi partnerite nagu, nagu näiteks IRC I, ÜRO ning mõningad vabaühendused. Need organisatsioonid on valmis aitama inimesi. aga neil on keeruline saavutada juurdepääsu konfliktipiirkondadesse. ning kahe tuhande kaheksandast aastast on ICRC olnud ainuke organisatsioon, kes on saanud tegutseda Taveli tiigrite kontrollitavas piirkonnas meil on võimalus olnud saata teatud äh, toidukonvoisid sinna, aga sellest on piisanud ainult äh, viiekümne protsendi vajaduste täitmiseks. seitsme miljoni eest oleme me andnud kahele organisatsioonile kahe tuhande kaheksandal aastal abi ning me oleme pidevalt nii Colombo kui Brüsseli tasemel nõudnud juurdepääsu nendele inimestele humanitaarabi andmiseks seetõttu saan ma siin öelda, et koos teiste kahe kaasistujaga, eri, eriti koos Norraga, kes on kasutanud kõiki võimalusi konflikti osapooli sundida rakendama kahe tuhande kuuenda aasta relvarahulepingut, lahendamaks konflikt rahumeelselt. aga see ei ole mõjunud ning meie üleskutsed naaseda läbirääkimiste laua taha on lihtsalt olnud nagu hane selga vesi ning sõda on jätkunud. ja rahu, rahvusvahelise üldsuse osakaal on viimasel kolmel aastal järjest vähenenud. aga samas mitte ükski kaaseesistujatest ei ole hüljanud oma missiooni. ja me oleme pühendunud rahumeelse lahenduse leidmisele, mida väljendab ka viimane kolmanda veebruari kaasesistujate avaldus, millest te kindlasti olete kõik teadlikud. niisiis, ma arvan, et me peame veelgi nõudma humanitaarjuurdepääsu, tagama tsiviilelanike väljapääs ning siis leidma õige aeg poliitilise dialoogi alustamiseks kahe poole vahel, me peame neid veenma, et ainult poliitiline lahendus on õige, ainuvõimalik sest muidu tekib partisanisõda, mis samuti ei lahenda probleeme tollel ilusal imekaunil saarel, mis kunagi oli paradiis ning võib paradiisiks uuesti taaskord saada. suur tänu! Thank you. Agradeço muito à Sra. Comissária a sua presença, os seus esclarecimentos e a sua... Aitäh, proua volinik, selle eest, et eh, tulite ja selgitasite meile seda teemat. arutelu on nüüd lõppenud, resolutsiooni ettepanekud hääletatakse homme tavapärasel ajal. homme kümnest üheni ja kolmest neljani, kas on õige? arutelu homme on kell üheksa üheksa kuni kolmteist ja viisteist kuni kuusteist.